tundub, et äh, kvoorum on kohal, sest saal on täis. kõigil on hea meel taas kohtuda ja äh, esitan teile ühe lihtsa küsimuse kõigepealt. Äh, meie komisjoni esimehe kohale on esitanud sotsiaaldemokraadid kandidaadiks härra Di Castro see vastab tõele, härra De Castro on tõesti kandidaat ja nüüd tahaksin küsida parlamendiliikmetelt, kas on ka teisi kandidaate esitatud esimehe kohale? vist ei ole rohkem kandidaate, seega De Castro on ainus kandidaat esimehe kohale ma eh, võin teile teatada, et ta on täitnud oma majandushuvide deklaratsiooni, vastab kõigidele eeskirjadele ning eh, seega eh, võime tema kandidatuuri üksmeelselt heaks kiita, kui ei ole soovi salajast hääletust korraldada. ei ole, kõik kiidavad härra De Castro kandidatuuri heaks seega võin nüüd meelsasti koha loovutada härra De Castrole ja samuti anda üle ka tööjärje temale, palun. Bene, grazie della fiducia. Diamo subito inizio alla procedura. suur tänu. Läheme siis kohe edasi ja valime aseesimehed ametisse. mulle on teatatud, et Euroopa Rahvapartei on esitanud härra Nikolesku esimese aseesimehe kohale härra Nikolescu, kas te võtate vastu selle pakkumise? härra Nikolescu on ka täitnud oma majandushuvide deklaratsiooni. seega nüüd pean küsima, kas on ka teisi kandidaate sellele kohale kui teisi kandidaate ei ole, siis võime üksmeelsele heakskiiduga kinnitada esimeseks aseesimeheks härra Nikolescu. palun, härra Nikolescu, tulge siia ette minu kõrvale nii, ja nüüd me jõuame teise aseesimehe valimise juurde ning mulle on teatatud, et Roheliste fraktsioon on pakkunud välja härra Bove teiseks, teiseks aseesimeheks. härra Bove, kas te olete nõus selle määramisega? ja samuti on härra Bove teadnud, täitnud ära oma äh, finantshuvide deklaratsiooni, nii nüüd ma küsin komisjonilt, kas on teise aseesimese, aseesimehe kohale veel mõni kandidaat? rohkem kandidaate ei ole ja seega ma kuulutan härra Povee teiseks aseesimeheks härra Bove, palun tulge teiegi siia ja istuge härra Nikulescu kõrvale. ning nüüd kolmanda aseesimehe valimine Äh, samuti mind on informeeritud sellest, et Euroopa konservatiivide fraktsioon on määranud härra Wojciechowski kolmandaks aseesimeheks, kolmanda aseesimehe kandidaadiks. härra Wojciechowski, kas te olete nõus? sellega ma loodan, et hääldasin, hääldasin teie nime enam-vähem õigesti, ütleb kõneleja samuti ma tean, et härra Wojtšakovski on täitnud oma majandushuvide deklaratsiooni ning veel kord küsin, kas kolmanda aseesimehe kohale on veel kandidaate? tundub, et mitte ning seega härra Wojtšakovski on valitud kolmandaks aseesimeheks. palun tulge ja istuge härra Bouvet kõrvale ning nüüd tuleb meil valida neljas aseesimees ning ALDE fraktsioon on tõstnud proua Paulseni kandidatuudi, kandidatuuri neljandaks aseesimeheks. proua Paulsen, kas te olete nõus selle, selle kandidatuuri esitamisega? samuti olen ma teadlik sellest, et proua Paulsen on oma majanduslike huvide deklaratsiooni täitnud. kas on veel kandidaate kolm-, neljanda asepresidendi, aseesimehe kohale ei ole, niisugusel juhul on proua Paulsen neljandaks aseesimeheks määratud. palun tulge siia, proua Paulsen, ja istuge härra Wojtšakovski kõrvale. nüüd oleme me oma juhatuse väga kiiresti kokku saanud kas te lubaksite enne koosoleku lõppu mul ka paar väga lühikest märkust öelda? niisiis, kallid kolleegid, daamid ja härrad, mul on suur au teie toetusel hakata põllumajanduskomisjoni juhtima Euroopa Parlamendis. mulle on suureks auks teie usaldus ning ma kinnitan teile, et ma pühendan ennast esimehe ametikohale ning ma püüan komisjonist tulnud, tulevad soovitused võetakse alati arvesse. ma püüan olla oma uute, meie uute ülesannete kõrgusel, nende uute ülesannete, mis me saame kaasotsustusmenetluse läbi see menetlus äh, parandab natuke meie institutsiooni renomeed ning annab rohkem ülesandeid Euroopa inimeste poolt valitud saadikutele. muidugi võimal-, juhul, eeldusel, et referendumil, referendum saab olema positiivne. nüüd need olulised valikud on ju kõige äh, õigesti asjakohaselt valitud parlamendi käes ning alati on äh, seos nende otsuste vahel, mis võetakse vastu ja nende inimeste vahel, kes istuvad siin ruumis. valijate, valijate valikut tuleb austada, austada, meie olul-, meie jaoks on oluline ka Euroopa identiteedi suurendamine viimastel aastatel on Euroopal olnud üsna suuri raskusi oma ühtsuse ja usutavuse näitamisega. nüüd edaspidi hakkavad, hakkavad otsused olema ehk paremad ning Euroopa pädevust ja Euroopa väärtusi kaitstakse paremini ning mitte ainult ametlikult ja sõnades, vaid ka tegelikkuses. kõik see toimub parlamendis, parlament on edaspidi väga olulise tähtsusega Euroopa tu tuleviku rajamisel ning kõik need otsused, mis me parlamendis vastu võtame, on ülimalt suure tähtsusega. meie paneme paika ja anname sisu nii nendele ressurssidele kui nendele valikutele, mis hakkavad kehtima Euroopa põllumajanduspoliitikas pärast kahe tuhande kolmandat aastat. arutelu on juba ara, alanud sel teemal ning meil, daamid ja härrad, on tarvis väga olulist rolli mängida, juhtides seda arutelu, mis ajapikku peaks kujundama välja Euroopa uued ambitsioonid, et Euroopast, Euroopas oleks olemas äh, kaasaegne ja jätkusuutlik süsteem mina kui selle komisjoni esimees, ma pean esindama seda komisjoni, ma pean andma hääle sellele komisjonile ja meie tööle ning ma teen seda